Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la séance est ouverte. daamid ja härrad, istung on avatud. kõigepealt mõned muudatused äh, päevakorda. Need muudatused on teile ka e-posti teel saadetud tänasest. kõigepealt punktid neli ja viis ehk teisisõnu siis äh, Jelko Katsini raportid Serbia kohta Neid me ei saa täna võtta arutellu, sellepärast et äh, härra Katsin äh, ilmastiku tõttu ei jõua täna Brüsselisse, vaid jõuab homseks äh, hääletuseks, mis vastavalt päevakorrale peaks toimuma kell kuusteist kolmkümmend. härra Tänak, kes on Montenegro raport, oli nõus sellega, et äh, resolutsiooni eelnõu Euroopa Liidu ja Montenegro äh, vahelistest suhetest tuleb täna siis esimesena arutelule ja ülejäänud läheb kõik täpselt nii, nagu on ette nähtud. Euroopa Liidu ja Liibüa raamlepingu läbirääkimised, aga ilmselt tulevad päevakorras natukene ettepoole, ajaliselt. homme, kolmapäev, esimene detsember arvestades äh, kaheksanda novembri sündmuseid ja sellest aastast otsustati Lääne-Sahara küsimus tõsta meie päevakorda. Fassiferi, äh, kes on Maroko välisminister, sai kutse osaleda ja Muhamed Salem Ustalek kes esitab, esindab ähm, välissuhteid ja Algeeria, Alžeeria, vabandust, pea, äh, välisminister on samuti kutsutud ühisarutelule. kuivõrd Alžeeria ametivõimud ei ole vastanud, otsustati minna äh, edasi nii, et meil on kaks arvamuste vahetust eraldi kõigepealt äh, üheksa viisteist kuni kell kümme härra Uld Salek on kohal, kes on Polisario esindaja. ja teine äh, vahet, äh, arvamuste vahetus toimub kella üheteistkümnest üheteist neljakümne viieni, kui on kohal Maroko välisminister. päevakorrapunkt number üheksa, resolutsiooni ettepanek Horvaatia kohta, härra Svoboda see tuleb siis arutelule homme kell üks kaksteist nelikümmend viis, ette on nähtud äh, kolmveerand tundi. neljapäev, teine detsember, arvamuste vahetus äh, meie Kosovo eriesindajaga leiab aset kell kümme kolmkümmend, mitte kell üksteist viisteist ja kell kaksteist proua Makovei raport, kes oli Euroopa Parlamendi valmisvaatlusmissiooni juht valimistel Moldovas eelmisel pühapäeval. kas kellelgi on vastuväitud, väiteid sellele päevakorrale, kui ei, siis suur tänu ja veel teadaannetest nii palju, et neljateistkümnenda oktoobri istungi protokoll on jagatud, kas kellelgi on märkusi, küsimusi, kui ei, siis on ka see vastu võetud. üks esimehe teadaanne veel Korea poolsaarel ja, ja Aasias julgeolekuolukord on meile muret tekitanud ning komisjon kavatseb siis võtta vaatluse alla, millised on olnud praegused diplomaatilised jõupingutused, kas siis kuuepoolsetel läbirääkimistel, tuleb siin täpsustada, Euroopa Liit pole seni olnud osaline või räägime me siis algatustest nõukogu, julgeolekunõukogu sees. tuletaksin teile meelde, et äh, Koreaga suhete delegatsioon Euroopa Parlamendis äh, just praegu on istunud kokku istungiks, mis muidugi oli ette nähtud juba mõnda aega, kuid arvestab äh, oma päevakorras hiljutiste sündmustega Äh, antakse üle, ülevaade poliitilise olukorra ja julgeolekuolukorra kohta, aga ka äh, humanitaarolukorra äh, ja rahva toitmisega seonduvate probleemide osas. kõigepealt siis nüüd aga päevakorra juurde ja härra Tšanok ja Montenegro. aitäh, esimees. mul on väga hea meel, et ma nii lühikese etteteatamisajaga saan siis tutvustada oma raporti eelnõu. see on siis vastuseks Euroopa Komisjoni hiljutisele soovitusele anda Montenegrole kandidaatriigi staatus. kuigi äh, komisjon veel ei soovita koheselt alustada liitumisläbirääkimisi, enne tuleb täita terve rida nõudmisi, enne kui siis saab ametlikult alustada läbirääkimisi õigustiku erinevate peatükkide üle. oma raportis ma mainin seda ja ma ütlen, et ma kahetsen sellist mudelit, mis nüüd komisjoni poolt üha rohkem on kasutusele võetud, nimelt et kandidaadi staatuse andmine lahutatakse siis läbirääkimiste alustamisest aga me nägime sedasama olukorda ka äh, Makedoonia puhul. ja nüüd äh, oleme siis samas olukorras jälle Montenegroga. mina isiklikult olen seisukohal, et läbirääkimiste protsessi käigus äh, näiteks kas või selliste peatükkide osas, mis puudutavad Euroopa Liidu õigusaktide üle, ülevõtmis, võtmist just ja nende peatükkide sulgemisel, mis puudutavad näiteks äh, kandidaatriigi suutlikkust äh, kohustusi täita, on äh, mitmeid teisi võimalusi, kuidas me saame avaldada siis kandidaatriigile survet. tegemist on siis uue stsenaariumiga. ma arvan, et parlament on selle olukorraga rahul tingimusel, et see staatuse andmine ja äh, läbirääkimiste alustamise vahe ei jää väga pikaks. näib, et tegemist on lihtsalt poliitilise trikiga, mida püütakse kasutada selleks, et aeglustada laienemisprotsessi Lääne-Balkanil. Montenegro, nagu juba Äh, laienemisvoliniku varasemas sõnavõtus öeldi, on äh, riik, kust tulevad head uudised, tegemist on uue riigiga, väikese riigiga. ja minu raportis on praegu ainult kakskümmend neli punkti, võib-olla neid võib juurde tulla, kui komisjonidest tulevad muudatusettepanekud Eh, see raporti pikkus ei peegelda küll riigi suurust, vaid just nimelt seda, et seal on, eh, tulevad head uudised, seal ei ole mingeid suuri probleeme, millega tuleks tegeleda, välja arvatud need, mis ma olen oma raportis ka selgelt välja toonud, nagu näiteks õigusriigi küsimused, vajadus eh, tõhustada võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega. Neil ei ole selliseid probleeme nagu mõnedel nende naaberriikidel nagu Albaanial kus näiteks eh, eh, parlament ei toimi. Eh, Montenegro majandus on stabiilne, ta on funktsioneeriv demokraatlik riik, nad on võtnud kasutusele euro ning neil on ka viisavabastus ja see ei ole kaasa toonud mingit Schengeni ruumi privileegide kuritarvitamist ja massilist rahva rändamist. Äh, neil ei ole ka erilisi piiritülisid, neil on äh, väike piir Horvaatiaga näiteks me teame, et Horvaadia ja Sloveenia piiri küsimus oli tõelise rahvusvaheline tüliõun. Äh, õnneks see lahenes rahvusvahelises kohtus, siis pagulasi on ka vähe, põhiliselt Kosovost tulnud romid, kes on ühes, ühes laagris. probleem on nende elutingimustega, aga neid inimesi on tõesti vähe, arvestades sama probleemi naaberriikides. võib-olla on selliseid probleeme, millele tuleks läheneda, nagu näiteks huvide konflikt parlamendisaadikute hulgas ja täidesaatva võimu esindajate hulgas, ähm, näiteks äh, tasustamine. mulle tundub, et seal on põhiliselt probleeme läbipaistvusega ja seda saab äh, kergesti lahendada, kui saadikud esitavad huvide deklaratsiooni. süüdistusi on esitatud rahapesu kohta, kasuta, äh, kuna äh, Montenegro kasutab eurot ja ei ole Euroopa Keskpankade süsteemi liige ja seetõttu tõesti selliseid süüdistusi tuleks võib-olla hoolikalt vaadata. naised on äh, avalikus elus ja poliitikas alaesindatud võrreldes Euroopa Liidu liikmesriikidega, ma olen täiesti kindel, et kvalifitseeritud naisi on olemas, keda nendele ametikohtadele panna. siis veel teiste vähemuste küsimuses nagu Ashkaalid ja Egiptuse kogukond, neid on jällegi väga vähe ja tegemist on jällegi pagulastega Kosovost ning äh, tuleks teha kõik, mis võimalik, et need inimesed saaks äh, oma päritoluriiki, oma kodumaale tagasi pöörduda. tegemist on väikese riigiga, äh, mille haldussuutlikkus on loomulikult piiratud, see muudab läbirääkimised äh, Euroopa Liiduga liitumise osas võib-olla probleemsemaks äh, kui suuremate riikide puhul, aga meil on siin Euroopa Liidus juba küllalt äh, väikseid riike, suuruse poolest on Montenegro võrreldav Küprose ja Luksemburgiga, ta on ainult natuke Eestist väiksem. nii et, et äh, ma ei tea, kas Montenegro on kuidagi kasu saanud ka Kroa-, Horvaatiaga suhtlemisest <laughs> sest nende, nende keeled on suhteliselt sarnased ja seega õigusaktide tõlkimine peaks kerge olema. Montenegro on omamoodi ökoloogiline riik, sellepärast et seal on tõesti väga maaliline loodus ja ma arvan, et seda tervitavad roheliste fraktsiooni liikmed Montenegro peab nüüd siis äh, tõesti tõestama ka, et mil määral ta suudab oma loo-, looduslikku pärandit kaitsta. majanduse mõttes äh, ei ole Montenegro majandus eriti mitmekesine. Äh, alumiiniumissulatustehastes on tehtud suuri investeeringuid selleks, et seda kaasajastada Montenegrol on suur elektriekspordi potentsiaal ning nagu ma aru saan, ehitatakse ühendus siis üle Aadria mere Itaaliasse, sest et Itaalias on suur vajadus energia järele, nii et, et tegemist on hea endaga tulevikku silmas pidades. Montenegro sõltub väga palju turismist, turistide arv on kõikunud sõltuvalt euro kursist aga ma arvan, et äh, turismil tõesti, äh, turismi vallas on Montenegro sama suur potentsiaal nagu energia vallaski. ja Montenegrol on ka väga head suhted oma naaberriikidega ja nüüd on head suhted ka Serbiaga, kuigi alguses olid suhted suhteliselt jäised pärast seda, kui Montenegro eraldus. siis oli veel probleeme Kosovo tunnistamisega, aga nüüd on suhted jällegi väga head Serbia ja Montenegro vahel ning äh, Montenegro parlamendi kiituseks tuleb öelda ka seda, et nad on tunnistanud äh, äh, neid kuritegusid, mis tehti sõja ajal, nagu Srebrenica massimõrv näiteks ma arvan, et ma olen oma sõnavõtus nüüd juba raporti peamised punktid äh, ära maininud, raporti eelnõust peaks kõik selge olema. mind huvitaks väga, mida kolleegid arvavad ja milliseid muudatusettepanekuid võiks esitada, et seda raportit veelgi paremaks muuta. aga üldiselt äh, minu arvates on Montenegro üks Lääne-Balkani riik, Lääne-Balkani riikidest üks, mille, mida Euroopa Liit suudaks äh, juba lähitulevikus äh, ilma suuremate probleemideta vastu võtta, aitäh! suur tänu härra raportöörile ja nüüd saab sõna härra Danjean. suur tänu, härra esimees, äh, ma tahaksin lühidalt kõigepealt tänada härra Tannukit selle raporti eest, märkimisväärne on äh, see mm, selles mõttes, et äh, siin on väga hästi tegelikkus ära kirjeldatud on välja toodud edusammud, mille Montenegro on teinud oma mm, kandidatuuri teel, kuid samas ei ole eiratud ka puudujääke, neid punkte, kus tuleb veel palju ära teha. Euroopa Liit ei saa olla enesega rahulolev, tuleb nõuda eh, suuri jõupingutusi, eriti justiits- ja meediavabaduse valdkonnas tuletaksin teile meelde, et kui me räägime Montenegrost, siis äh, ärgem unustagem selle riigi ajalugu. tegemist on küll väikeriigiga, kuid äh, Euroopa ajaloo kriitilistel hetkedel on ta olnud alati meiega, näiteks äh, Balkani sõja ajal ja ka muudel hetkedel on nad käitunud täpselt nii, nagu on käitunud Euroopa Liit. ühtlasi on tegemist kindlasti esimese riigiga, kes on Äh, taganud äh, heanaaberlikud suhted oma naabritega, äh, isegi riikidega, kellega nad on olnud sõjas. tegemist on ka Balkani piirkonna kõige multietnilisema riigiga ainult, ainult nelikümmend protsenti elanikkonnast peab ennast Montenegro lasteks, mis tähendab seda, et ilmselgelt on tegemist mitmerahvusliku, rahvuslise riigiga ja samas erinevalt teistest Balkani riikidest polnud neil et-, pole neil seni olnud etnilisi kriise, etnilisi raskusi. loomulikult, kui me räägime Balkani piirkonnast üldiselt, tuleb tuua välja kaks riiki, kes korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse puhul alati tulevad et-, väl-, esile, need on Kosovo ja Montenegro, tegelikkus on aga see, et loomulikult on läbipaistvuse puudust ja teatavaid korruptsiooninähtusid äh, märgata, nii nagu on öelnud raportöör. aga samas äh, tuleb äh, siin nentida seda, et see on probleemiks kõikides Balkani riikides, ka kõige arenenumates, näiteks nagu Horvaatia või kõige vähem arenenud Kosovos Montenegro ja Kosovo, neid ei saa panna ühte patta, sellega ei arvestatakse absoluutselt tegelikkusega selles piirkonnas Äh, et justkui ei oleks äh, kohtusüsteem absoluutselt sõltumatu ja, ja härra Tänakil on õigus, äh, kui siin viidatakse Montenegro tegelikule olukorrale, seda peaks kindlasti rõhutama. suur tänu, härra Kirillov. härra Kirillov ei ole, aga sõna saab siis järgmisena proua Korneliisson suur tänu selle raporti eest. puudutab mitmeid äh, punkte, mida ka meie fraktsioon peab oluliseks. Montenegro, nagu te ütlesite, on tillukene riik ja see tähendab üsna mõnda asja. üks negatiivne aspekt on see, et äh, Äh, Montenegros äh, eliit tunneb üksteist läbi ja lõhki ja nad on suhteliselt äh, vastuseisvad reformidele, ma olen nende valitsusega rääkinud näiteks homosooliste õigustest ja ainus, millest nad räägivad, on see, et küsivad tõlkide käest, et kas ta tõesti räägib omasoolistest, homodest või geidest ja siis hakkavad itsitama selle peale, mingit sisulist arutelu ei ole, nii et pikk tee on käia veel sooliste vähemuste ja naisõiguste osas Montenegro on suhteliselt tõrges ka korruptsioonivastases võitluses ähm, on kuulda olnud viimasel ajal, et vabaühendusi, kes võitlevad korruptsiooni vastu, on endale sappa saanud luureteenistused äh, ja kiusatakse neid taga. ja Montenegro äh, suurus samas aga omab ka teatavaid eeliseid nimelt, kui Montenegro oleks suurem, siis oleks need probleemid ka suuremad, Montenegro on üks nendest vähestest riikidest, mis ei ole sattunud Lääne-Euroopa riikide kriitika äh, aluseks äh,, nii näiteks nagu on kritiseeritud minu koduriiki viisa äh, liberaliseerimise osas, sest Montenegrosse, Montenegrost pole kunagi Lääne-Euroopasse tulnud suuri immigrantide horde äh,, aga kui me räägime viisavabastusrežiimist veel, siis ühte asja võib selles raportis mainida, nimelt see, kuidas Montenegro annab kodakondsust. nimelt nad annavad au kodakondsuse valitsuse dekreediga kõikidele nendele, keda nad peavad kodakondsuse vääriliseks. aga nüüd on arutelul äh, uus seadusandlus, mille kohaselt pool miljonit riiki investeerinud inimene saab kodakondsuse, ehk teisisõnu, poole miljoni eest on võimalik siis endale osta Montenegro kodakondsus. ja sellele lisaks äh, veel see, et Montenegro ei saada mitte kedagi välja, mis tähendab seda, et tegemist äh, võib olla siis äh, turvasadamaga kõikvõimalikele kurjategijatele. ja nüüd veel härra Tšanok, loomulikult on äh, Äh, teretulnud, et Montenegro on ennast kuulutanud ökoriigiks, aga kui me vaatame, mis tegelikult äh, ju toimub keskkonnaga turismi äh, hoogustumisel, siis tuleb nentida, et natukene tuleb olla mures looduse olukorra pärast, sest lõppkokkuvõttes lämmatab ju ka sellesama turismi, mis mis omakorda on siis ohuks keskkonnale nüüd uued arengud, aga näiteks äh, nagu ka hüdroelektrijaamade loomine, kõik see peab äh, läbima keskkonnamõju analüüsid. nii et meie fraktsioon teeb ka siis mõned omapoolsed ettepanekud just nendel küsimuste, nendes küsimustes, millele ma viitasin. suur tänu, härra Vaigel! aitäh, esimees! näib, et Montenegrost äh, saab rääkida ainult äh, osavõtlikkusega, eelkõnelejad on seda juba näidanud. Montenegro on väike riik, äh, mis tõesti vajab palju mõistmist. sellele vaatamata ei tohiks me seetõttu Montenegro kritiseerimist vältida. Montenegrot tuleb kohelda kui kandidaatriiki härra Tänak on minu arvates selgelt ja ühetähenduslikult oma raportis öelnud, millised on Montenegro eelised ja millised on need negatiivsed küljed, mis sellel riigil on. ma pean ütlema, et vä-, üsna mitmed küsimused on veel lahendamata, võtta, äh, Montenegrol tuleb nendega eelseisvatel aastatel tegeleda. loomulikult me hoiame silma peal sellel riigil eelseisvatel aastatel. Te juhtisite juba tähelepanu probleemidele, mis on teatud korruptsiooniga, õigusriigiga, organiseeritud kuritegevusega, meediavabadusega. Need küsimused Äh, on äh, aktuaalsed kõigis üleminekuriikides, ega tegemist ei ole ainult äh, Montenegro probleemidega samas väiksemas riigis on äärmuslikke juhtumeid kergem avastada kui suuremates riikides. kui me kõneleme meediavabadusest, sõnavabadusest, siis on ilmselge, et kui selles valdkonnas tekivad probleemid, siis äh, neid äh, rahvusvahelises meedias käsitletakse väga põhjalikult. Äh, Montenegro seadusandjad peavad ähm, näitama üles meediavabaduse ja sõnavabaduse suhtes suuremat lugupidamist. härra Tännok on oma raportis juhtinud tähelepanu mitmetele olulistele elementidele, millega tuleb arveta, alati arvestada, kui me püüame hinnata kandidaatriikide valmisolekut. näiteks Montenegro majanduse struktuur, tegemist on väga olulise teemaga. viimastel aastatel on Montenegro arenena, arendanud äh, üsna hästi oma turismile suunatud infrastruktuuri. Äh, neil on selles vallas väga head tulemused, aga me ei saa väita, et turism on äh, selle riigi ainuke oluline majandussektor mitmed teised sektorid on äh, välja surnud, äh, sektoreid, mis äh, varasematel aastakümnetel on olnud elujõulised. ka mina usun, et Montenegros on palju positiivset, millele tuleb tähelepanu juhtida. ma olen nõus eelkõnelejatega, kes ütlesid, et Montenegros on vägagi teovõimeline parlament. see parlament on suutnud olla ühtne, kui kaalul on olulised strateegilised eesmärgid, näiteks integratsioon Euroopa Liiduga. kui Montenegro parlament arutab NATO või teiste euroatlantiliste struktuuridega liitumist, siis nende seisukohad on vähem ühtsed erilist tähelepanu tuleks pöörata vähemuste küsimustele. kuigi suuremad vähemused on kaitstud ning eh, neil on võim-, neil on võimalik ka poliitilises ja kultuurilises elus osaleda kolm vähemust aga on probleemsed ja neile on tähelepanu juhitud nii komisjoni raportis kui ka selles raportis, need on siis eh, romid, egiptlased ja škaalid. Äh, Montenegrol on väga rikkalikud kultuuritraditsioonid. ning nendest kultuuridest äh, tuleneb siis äh, äh, näiteks äh, tundlikkuse puudumine sellistes küsimustes nagu naiste osalus poliitikas. Montenegro peaks üles näitama palju suuremat sallivust näiteks äh, homoseksuaalide suhtes. ma leian, et Montenegro on riik, mis annab oma panuse regionaalsesse stabiilsusesse. Montenegrol on heanaaberlikud suhted oma naabritega. teeksin vaid ettepaneku, et selles Euroopa Liiduga integreerimise protsessis peaks Montenegro lahendama piiriküsimuse Horvaatiaga, aga see on küsimus, mis puudutab ka Horvaatiat, aitäh!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 Και αυτό γιατί σε μια κρίσιμη στιγμή για όλη την πορεία της διεύρυνσης έχει σημασία τόσο η Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό. Ma tahaksin tänada raportööri selle raporti eest. Suur tänu härra Tanukile. Väga olulise protsessiga on praegu tegemist ja me oleme jõudnud väga olulisse momenti selles protsessis. Me peame välja saatma nõukoguna, komisjonina ja parlamendina Montenegrole õige sõnumi ja liitumisläbirääkimised minu meelest peaksid avanema nii kiiresti kui võimalik. Väga oluline on rõhutada siin, et Montenegro on lähitulevikus läbinud äh, väga suuri reforme. aga samas ma olen samal arvamusel härra Danšaniga, kes rääkis korruptsioonist ja organiseeritud kuritegevusest. see puudutab Lääne-Balkanis muidugi kõiki riike, kõikide nende kohta võiks rääkida sedasama juttu, kuid samas see raport on hästi tasakaalus, toob välja äh, need probleemid, mis äh, seni veel on lähe, lahendamata, räägitakse sõnavabadusest, ühtlasi on siin ka äh, lõige, mis räägib naiste, lõik, mis räägib naiste õigustest, aga e, võib-olla peaks e, rohkem e, rääkima ka sellest, et järjest suureneb perevägivalla ohvrite arv. Neil on ju ka oma roll mängida naiste õiguste kaitses, sellepärast et Montenegro ise sellega ei ole tegelenud, kuid üks asi, millega ma ei ole nõus, puudutab keskkonda on tõsi, et äh, energiatootmise vallas on Montenegrol äh, tohutu potentsiaal, kuid need hüdroelektrijaamad, millest raportis räägitakse, võivad tegelikult kujuneda ohuks keskkonnale. potentsiaalist rääkimine on küll õige, kuid äh, see peab olema tasakaalus ja piiritüli Horvaatiaga ja selle lahendamine. Haagi kohus võiks siin oma rolli mängida. ja väga õigesti on loomulikult äh, siin selgitatud Euroopa Parlamendi roll äh, Montenegroga äh, seoses, nii et suur kord, suur tänu veel kord. suur tänu, härra Ta-, härra Taaler! Mersile, president! Želel bi se pridružiti čestitkam. Aitäh, ma tahaksin samuti tänada raportööri äh, härra Tänakit, minu arvates on tegemist väga hea raporti eelnõuga ma sooviksin, et see raport annaks oma panuse Montenegro tihedamale integreerimisele Euroopa Liiduga. Montenegro Äh, on kas väga õnnelik riik või väga arukas riik, sellepärast et tegemist on ainukese regiooni riigiga, mis, millel ei ole selliseid tõsiseid probleeme, mis objektiivsest aspektist võiks äh, äh takistada tema kiiret integreerumist Euroopa Liiduga küsimusi on aga sellega, kuidas asjad toimivad riigi tasandil. endisel Jugoslaavia vabariigil Makedoonial on üks probleem, selleks on Kreeka, Kosovol on jälle teised probleemid ja Montenegro on ainus riik, millel neid probleeme ei ole. võib-olla me peaksime Montenegrot julgustama, seda võimalust ära kasutama ning suurendama oma integratsiooni Euroopa Liiduga. loomulikult on see seotud ka poliitilise tahtega Montenegros kui üks poliitiline jõud selles riigis on domineerinud liiga pikalt, siis võib tekkida inerts, äh, poliitilise tahte puudus. minu arvates ongi see Montenegro jaoks äh, peamine probleem, riigis ei ole piisavalt pluralismi, ei sallita piisavalt teistsuguseid seisukohti Neil on probleeme ka vähemustega, aga need probleemid on seotud ka äh, nende suhtumisega kodanike ühiskonda. kodanike ühiskonda peetakse tihtipeale riigi vaenlaseks. minu arvates on selline lähenemine rumal paljuski tuleneb vägivald Montenegros eh, nende allasurumisest, eh, kes kritiseerivad korruptiivseid ja kriminaalset tegevust. inimesed, kes võtavad sõna eh, kuritegevuse ja korruptsiooni vastu, saavad lihtsalt karistada. ma arvan, et Montenegro suudaks kiiresti edasi liikuda, kui ta näitab üles piisavat poliitilist tahet lõpetaksin keskkonnateemaga. Montenegro on väidetavalt ökoriik, minu arvates on see suurepärane mõte, aga kes Monteneg-, igaüks, kes Montenegrosse läheb, mõistab, et tegelikkuses asi nii ei ole. Montenegro peaks olema puutumatu looduse äh, paradiis, aga ta seda ta ei ole, aitäh Merci, monsieur Peterle. Merci, monsieur le président. Euh, Rad bi čestital kolegu Tanoku za dobro in stvarno poročilo, <clears throat> ki je hkrati optimistično. Čestitam tudi Črni gori, eh, da je z reformami omogočila tako pozitivno. on eh, äärmiselt eh, positiivse raportiga, räägitakse nendest reformidest, mis on läbi viidud selle raporti koostamise eel. Montenegro läheneb järjest rohkem Euroopa Liidule ja üsna pea nad ilmselt ka integreeruvad ühendusega. ma tahaksin rõhutada seda, et ma olen väga rahul tõsiasjaga, et Montenegro integreerimine Euroopa Liitu ei too kaasa mingisuguseid sisepoliitilisi lõhesid poliitiline ühtsus Euroopa Liiduga integreerimise osas on selle protsessi jaoks äh, äärmise tähtsusega. ei lasku detailidesse, sellepärast et kolleegid on juba kõik ära öelnud, mis tuleb öelda. kuid äh, oluline on lisaks sellele kõigele ka see, et me peame tunnustust avaldama edusammudele, mida äh, Lääne-Balkani riigid on teinud. Äh, Montenegro poolt saavutatud edu peaks kindlasti olema heaks eeskujuks ka teistele. suur tänu, Euroopa Komisjoni nimel saab sõna härra Baragos. Thank you, Mr Chairman. <clears throat> I would like also suur tänu, härra esimees, ma tahaksin samuti tervitada härra Tännuki teksti, tegemist on parlamendi seisukohaga, ega me seda ei hakka siin kommenteerima, loomulikult, kuid äh, märgime siiski, et äh, nii mõneski mõttes äh, vastab see komisjoni ettepanekule ja soovitustele. niisiis me suure huviga jälgime seda debatti ja ootame siis äh, teksti lõppversiooni. Äh, suur tänu, härra Kuukan, äh, delegatsiooni esimees, enne jäite mul kahe silma vahele Lipského, ani takého, čo by otvorilo oči ostatným kolegom.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 Eh, siis siin kahtlemata on ruumi eh, selle olukorra parandamiseks. samuti, mis puudutab eh, sallivust, mitteametlikke seisukohti, korruptsiooni siin on arenguruumi, aga samal ajal ma leian, et me peame nägema Montenegrot kui riiki, kes käesoleva raporti äh, alusel äh, ikkagi väärib kandidaatriigi äh, staatust ja liitumisläbirääkimiste kuupäeva määramist, ma arvan, et see riik ei peaks väga kaua ootama kandidaadi staatuse saamise nimel. me peame toetama oma partnereid Montenegros ja peame aitama neil lahtistest probleemidest jagu saada eesmärgiks on läbirääkimisi võimalikult peatselt alustada härra Tannaki esile toodud pilt on väga realistlik võrreldes teiste Lääne-Balkani riikidega on Montenegrol vast kõige vähem probleeme. härra Thaler küsis, kas see on õnn või on äh, siin hoopis tegemist kavaldamisega, aga siin tuleb objektiivselt öelda, et õnne ei saa keegi endale ise valida, nad lihtsalt kasutavad ära kõiki võimalusi, mis neil on. ja selles seoses ma leian, et raportit tuleks toetada, palju tänu. Eh, merci, monsieur Tanak. Well uh, thank you, Mr President aitäh, esimees. ma pean ütlema seda, et kui minu fraktsioonile see Montenegro raport anti, siis ma tundsin suurt kergendust, et äh, mul on tõesti suhteliselt kerge töö võrreldes siis, kui ma oleks saanud mõne naaberriigi raporti. härra Kukan on loomulikult väga lugupeetud äh, ekspert Lääne-Balkani küsimustes ja seda on ka härra Taaler ja mõlemad ütlesid, et Montenegro on selle regiooni kõige vähem probleemne riik ja ma arvan, et me peaksime seda tunnustama ja mina pean kinni ka sellest regiooni põhimõttest iga kandidaatriigi puhul. nimelt, et et Montenegro on tõesti eh, teiste seas eeskujuks ja liitumisprotsessis oleks ta siis Horvaatia järel teisel kohal ma tervitan kõiki kolleegide poolseid märkusi, härra Donjon, härra Vaigel, proua Koppa, kes juhtis tähelepanu naiste õiguste küsimustele, ka millega ma tõesti üksikasjaliselt kuris, kursis ei ole, nii et, et kui proua Kopal on muudatusettepanekuid selles osas, siis oleksin nendest väga huvitatud. minu roheliste fraktsioonist pärit kolleeg, kes keskendus seksuaalse orientatsiooni küsimusele ja homoseksuaalide õigustele ja rääkis kodakondsusest. mina ei ole nõus sellega, mida ta ütles kodakondsuse kohta. ma arvan, et igal suveräänsel riigil peab olema õigus anda kodakondsus sellele, kellele tahab, see on nende suveräänne õigus ja isegi minu kodumaal, kui tegemist on rikka inimesega, siis on võimalik viie aasta jooksul saada Ühendkuningriigi kodakondsus võib-olla ainukene hoiatus oleks või ohusignaal on see, et see äh, liikumisvabadus, mis käib äh, kaasas Euroopa Liidu liikmeks olemise, kui nad annavad näiteks äh, tuhandeid Montenegro passe kolmandate riikide kodanikele, siis see võib hakata teiste riikide olukorda lõpuks mõjutama, kui need inimesed sinna liiguvad. aga kui äh, asi see nii tõsine ei ole, siis on igatahes Montenegrol täielik õigus anda äh, kodakondsust, kellele soovib. Äh, ja kui, noh, kui te räägite, et need inimesed, kes investeerivad Montenegrosse, kui te suudate tõestada, et need on tõesti tuntud kurjategijad, siis on tõesti probleem, aga muidu mitte. ja Äh, väljasaatmiste küsimuses te ütlesite, et Montenegro ei anna oma kodanikke välja. mina küll ei ole ekspert, aga ma olen aru saanud, et nad kirjutasid hiljuti alla kahepoolsele väljaandmislepingule Serbiaga. nimelt äh, mitmed äh, organiseeritud kuritegevuse esindajad olid siis äh, Montenegros üles taotlenud varjupaika ja kasutasid ära seda põhimõtet, et Montenegro kohtud oma kodanikke välja ei anna. nii palju, kui mina aru saan, nüüd see uus leping, mis on alla kirjutatud, ma ei tea, kas mõlemad parlamendid on seda juba ratifitseerinud, Serbia igatahes kavatseb selle teha ja selline leping on juba jõus Horvaatiaga, see leping hõlmab ka nende enda kodanike väljaandmist ja jällegi keskkonnaküsimus, mida mitmed kolleegid mainisid. kui teil on äh, konkreetseid näiteid selle kohta, kus keskkonnastandardeid ei järgita, kus olukorda võiks parandada, kus võiks vee-õhu kvaliteeti parandada, jäätmete kasutust, äh, siis ma äh, olen huvitatud muudatusettepanekutest. muidu olen ma rahul sellega, kuidas komisjon minu raporti vastu võttis ning äh, loodetavasti ei äh, saa sellest eriti vastuolulist raportit siin parlamendis, aitäh! suur tänu, minul jääb üle ainult teile meelde tuletada, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kukub neljateistkümnendal detsembril keskpäeval. järgmine päevakorrapunkt, Mustmeri arutelu muudatusettepanekute osas, mis on esitatud omalgatuslikku raportisse Euroopa Liidu Musta mere strateegia osas. raportööriks on härra Ungureanu. Üheksandal novembril oli meie esimene arutelu, esitati sada kolmkümmend üks muudatusettepanekut väliskaubanduse ja tööstuskomisjon, energiakomisjon ja teaduskomisjon on, energeetika ja teaduskomisjon on oma seisukohad juba esitanud ja täna võetakse regionaalkomisjonis vastu nende seisukoht. nüüd aga sõna härra Ungureanule, et ta saaks siis äh, meile selgitada neid muudatusettepanekuid, mis on esitatud. suur tänu, härra esimees. tõsi on, et esitati sada kolmkümmend üks muudatusettepanekut ning mul on väga hea meel märkida, et pea kõik nendest on äh, oma iseloomult konstruktiivsed. saavutatud on üldine konsensus, mis puudutab äh, Musta mere strateegia kontseptsiooni laiemalt, nimelt et Euroopa Liit peab sellele rohkem tähelepanu pöörama, on vaja äh, siis kvaliteetsemat strateegiat, tegemist peab olema korraliku Euroopa Liidu äh, strateegiaga. täiesti selgelt on välja kujunenud fraktsioonidevaheline kokkulepe üldsuuniste osas, enamus Rahvapartei, Sotsialistide, Demokraatide, ALDE ja ka mõned äh, roheliste ja konservatiivide muudatusettepanekud on konstruktiivsed ja vastuvõetavad. loomulikult äh, on üsna mitu punkti, mille osas ma pakuksin välja kompromissid, selleks et äh, tekst oleks koherentsem ja ühtlasem, tahan väldida igasuguseid kordusi, kuid kõige olulisemad kompromissivaldkonnad on siis Euroopa Liidu äh, Pipseki ja Papseki vahelised suhted, energeetikaküsimused ning infrastruktuur homme peaksid äh, kokku tulema variraportöörid, kui ma ei eksi, siis see on kell kaksteist kolmkümmend ja siis äh, räägime muudatusettepanekute põhjal välja kujunevatest kompromissidest juba. loomulikult on mõningaid muudatusettepanekuid, mida ma ei saa heaks kiita, on ainult paar, tegelikult ainult kaks äh, teemat, mille osas ma ei ole muudatusettepanekutega nõus. kõigepealt äh, muudatusettepanekud, mis näevad ette täiesti uue strat-, äh, struktuuri väljakujundamist äh, Musta mere strateegia jaoks kahekümne üheksas muudatusettepanek Musta mere liit, kakskümmend kuus räägib bilateraalsest struktuurist, kuhu kuuluksid siis Türgi, Euroopa Liit ja Venemaa. minu meelest ei ole mitte mingisugust vajadust äh, Musta mere regiooni jaoks äh, uute äh, institutsioonide järele, sellepärast et juba niigi palju on neid, algatusi on ka palju ja ma olen seisukohal, et uute struktuuride ülesehitamine võiks väga negatiivselt mõjuda tõhus, tõhususele. nüüd see kolmepoolne struktuur Venemaa ja Türgiga ma juba rõhutasin eelnõus, kui olulist rolli Venemaa ja Türgi selles piirkonnas mängivad. kuid väga raske on mul nõus olla muudatusettepanekutega, mis kaasaks siis veel teisigi sellesse koostöösse. muudatusettepanekud kolmkümmend kaheksa ja kolmkümmend üheksa näevad ette, et võetakse tekstist välja sätted, mis näeks ette eraldi eelarverea Euroopa Liidu Musta mere strateegia jaoks see on minu raporti keskne element, aga eel, eraldi eelarve, eelarverida on minu jaoks väga oluline. innustust sain ma mõistagi selles äh, oma kolleegidelt, kes on tegelenud Läänemere strateegiaga. Läänemere strateegia jaoks on eraldi eelarverida ning ma tahaksin rõhutada veel seda, et äh, praegu on meie äh, rahalise toetuse andmine Mustale merele väga-väga killustunud. problemaatilisteks pean ka mõningaid EFL-i ähm, muudatusettepanekuid Äh, mis puudutavad siis Euroopa Liidu rolli Musta mere piirkonnas. jään ootama teie märkuseid, äh, kui lubate, aga siis kordan, et äh, homme kell pool üks pärastlõunal toimub variraportööride kohtumine ja lõpetuseks rõhutaksin taas kord siis meie üldseisukohta, mida toetab enamus. suur tänu kõikide panuste eest! suur tänu, härra raportöör, härra Kasak järgmisena. Euh, suur tänu, härra esimees, kallid äh, kolleegid, lubage kõigepealt äh, tänada meie raportööri härra Ungureanut äh, väga kõikehõlmava ja olulise raporti eest. Musta mere piirkonna elavdamine läbi Musta mere strateegia on minu meelest täiesti vältimatu, arvestades seda, et konkreetseid äh, tulemusi äh, Musta mere sünergiale pole näha, nii nagu ka on raport maininud. mina olen äh, INTA komisjonis arvamuse koostaja Euroopa Liidu Musta mere strateegia osas ja tahaksin siis selles ametis konkreetseid põhimõttelisi küsimusi rõhutada kõigepealt äh, Musta mere piirkonda puudutas finantskriis täpselt samamoodi nagu ka ülejäänud maailma, väga raske löögi sai see piirkond, äh, samas kui enne oli majanduskasv olnud piirkonnas keskmiselt kuus protsenti aastas. selleks, et äh, majanduse taastumine oleks äh, Äh, usaldatav, tuleb keskenduda pankade äh, ja pankade stabiliseerimisele ning eelarvete stabiliseerimisele, see on Musta mere jaoks võtmetähtsusega küsimus. kuid kuivõrd algatusi on regionaalsel tasandil väga palju, võib tegelikult ohtu sattuda sellest killustumisest koostöö tõhusus seega me peame olema väga ettevaatlikud, äh, vältima igasugust äh, topelttööd äh, projektide osas ja, ja vahendite kattuvust. Musta mere strateegia peab rajanema Läänemere või Donau piirkonna väljakujundamise strateegilise koostööga väljakujundamisel saadud kogemustele Musta mere majanduskoostööala äh, on samuti võtmetähtsusega. piirkonnale on väga oluline minu meelest äh, näiteks selline energiaprojekt nagu Nabucco, aga ka Musta mere siis teised kaubateed, see võib kindlasti toetada kaubandust äh, piirkonnas, suurendada suurte sadamate Äh, võimekust, äh, see on minu meelest äärmiselt oluline lisaks äh, sellele piirkonnas on riike, kes ei ole Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmed ja tuleb julgustada, et kõik Musta mere regiooni liikmed seda siiski teeksid ja astuksid sellesse organisatsiooni. enamus nendest küsimustest on ka juba raportis ära mainitud härra raportöör on väga hoolikalt läbi vaadanud muudatusettepanekud, mis puudutavad koostööd teiste piirkonna organisatsioonidega, Konstantsi sadam on toodud siin eeskujuks välja, mis puudutab Donau piirkonda, siis ma toetan härra Pašku ettepanekut, arvan täpselt samamoodi, et Donau piirkond eh, suurendab Musta mere geopoliitilist tähtsust kuid äh, tegemist on siiski kahe erineva huvipiirkonnaga. ja toetan ka Ivo Vaigli ja Jevgeni Kirillovi seisukohti, kes äh, kutsuvad üles viisarežiimi lihtsustamisele äh, selle piirkonna riikidega. ja loodetavasti tulevane strateegia vastab paremini meie ootustele seoses Musta mere piirkonnaga. suur tänu, proua Kopa! Madame Kopa Merci. Ε, θέλω να πω μερικά σημεία για την περιοχή του Εύξηνου Πόντου, μια ξεχωριστή γεωγραφική περιοχή. Jah, palju tänu. Mina sooviksin öelda järgmist. Tegemist on piirkonnaga, kus on palju loodusressursse, mis on strateegiliselt väga oluline ala. Siin on aga ka konflikte, mis näivad olevat väga raskesti lahendatavad. piirkonda puudutab ka illegaalse rände küsimus. härra Ungureanu ütleb, et tema raport katab kõiki neid probleeme väga hästi, ma olen sellega ka nõus. tegemist on aga ka piirkonnaga, mille energeetiline potentsiaal on tohutu, seetõttu on väga oluline tagada siin stabiilsus raportöör rõhutab, millised eelised annab tihe koostöö kõnealuses piirkonnas. samuti rõhutab ta Euroopa Liidu rolli energeetikasektoris. koostöö on erilise tähelepanu all just nimelt energeetika valdkonnas ma püüdsin seda arvestada oma muudatusettepanekutes. ma püüdsin esile tuua seda, et Euroopa Liit peab andma oma panuse piirkonna majanduslikku arengusse, piirkonnas demokraatia tugevdamisele. palju tänu! Merci madame, monsieur Severin. Severin. Uh, aitäh, esimees me läheneme sellele regioonile teatud eelarvamustega. üheks eelarvamuseks on see, et võib arendada majanduskoostööd, keskkonnakoostööd ja muid koostöid ilma, et julgeolekuküsimusi käsitletakse. ma olin selles regioonis hiljuti ning mõistsin, et tegelikult senikaua, kuni julgeolekuküsimusi äh, korralikult ei käsitleda, ei saa ette näha ka mingeid arenguid muudes koostöövaldkondades. seetõttu leian ma ja muide, kui jutt on julgeolekuküsimustest, siis äkki äkitselt on kaks selle regiooni riiki äärmiselt äh, tõrksad ja need on Venemaa ja Türgi niisiis me oleme justkui omamoodi nõiaringis, seetõttu ma paluksin, et võib-olla lugupeetud raportöör äh, kaaluks veel oma arvamust ühe muudatusettepaneku osas, kus kõneldakse vajadusest konsolideerida läbirääkimiste formaati, mis puudutab Euroopa Liitu, Venemaad ja Türgit, mitte selleks, et teisi välistada, vaid just nimelt selleks, et luua selline sobiv keskkond ka teiste kaasamiseks. kui me tahame olla poliitiliselt korrektsed ning öelda, et me ei tee oma partnerite vahel mingit vahet, siis me lihtsalt ei ole eriti tõhusad. see on siis see mõttekäik ühe minu muudatusettepaneku taga ma tahaksin äh, teile veel teatada, et äh, hiljuti näiteks äh, minu äh, fraktsiooni tasandil me korraldasime konverentsi ning tegelikult on väga head väljavaated, et just nimelt selline lähenemine osutub viljakaks. ma ei taha mitte kedagi välistada, vaid see on just vajalik selleks, et kõiki saaks kaasata. aga mm, minu arvates oleks siiski mõistlik just nimelt Venemaad ja Türgit kõigepealt kaasata, enne kui midagi laiemalt saab arutada. ja nüüd äh, ka teise, tahaksin kõneleda ka teisest muudatusest, mida härra äh, raportöör oma sissejuhatavas sõnavõtus mainis. Äh, ma räägin siin Musta mere liidust võib-olla me saaksime välja töötada mõne kompromissi, mis võiks sõnastust natukene muuta. aga sellele vaatamata, ma olen küll raportööriga nõus, et on olemas juba väga palju organisatsioone, väga palju algatusi ja me ei peaks midagi veel juurde tegema samas leian ma, et ei ole mitte ühtegi organisatsiooni, kus Euroopa Liit oleks tähtsal kohal, nii et, et kui me vaatame näiteks Vahemere liitu, siis me peaksime looma samasuguse liidu ka Musta mere jaoks. see ei pea olema tingimata kohustuslik, aga see peaks olema üks võimalus, kuidas meil oleks selline poliitiline struktuur, kui see peaks osutuma vajalikuks strateegia tõhustamiseks. seda strateegiat on vaja ja ma loodan, et see strateegia asendab praeguse sünergia, mis sisuliselt viitab sellele, et strateegiat meil ju ei ole aitäh. Monsieur Kirillov. härra Kirillov, aitäh. ka mina tahaksin võtta sõna härra Ungureanu raporti teemal, tahaksin teda tänada selle kõikehõlmava raporti eest, mida ta on üritanud väga tasakaalustatuks muuta ma nõustun mõningal määral nende kolleegidega, kes ütlesid, et, et ei ole just kerge äh, Musta mere regioonis äh, aktiivset koostööd teha. nagu te teate, varem oli Musta mere ääres neli riiki, nüüd on nende arv peaaegu kahekordistunud. ja võib-olla isegi rohkem on neid. huvitav selle juures on see, et võib-olla mõned nendest riikidest ei olegi väga õnnelikud sellise aktiivse poliitika üle. minu arvates äh, selleks, et me saaksime äh, nendele poliitikatele e-, elu sisse, peaks võib-olla keht-, keskenduma kõigepealt konkreetsetele küsimustele, mis on seotud selle regiooni riikide huvidega üheks selliseks äh, oleks näiteks see, et, et Must meri on tegelikult väga tormine meri, see on väga ohtlik meri. väga tihti leiavad merel äh, aset tõelised õnnetused. Äh, eile näiteks Hollandi laev põrkas kokku Sierra Leone laevaga. see laev läks põhja kuus inimest hukkus ja neli siis hollandlaste poolt päästeti ja samuti Bulgaaria võimude poolt. äärmiselt oluline on see, et meil oleks selles raportis äh, selliste asjade kohta eraldi punkt, sest see on tõesti asi, mis huvitab kõiki regiooni riike. ma olen esitanud muudatusettepaneku, kus ma rõhutan selliste asjade tähtsust, ma loodan, et raportöör toetab mind. jällegi mina kutsuksin üles just nimelt otsima selliseid punkte, mis pakuks huvi kõikidele regiooni riikidele ja paneks nad koostööd tegema. aitäh. suur tänu, härra Schulz. Äh, härra esimees, me oleme Musta mere strateegia üle juba ükskord põhjalikult arutanud. me leidsime, et olukord, et siin on väga palju ühiseid punkte, aga eh, samas on siin vaja ka täpsustusi. ma sooviksin tänada raportöör härra Ungureanut eh, konstruktiivsete ettepanekute eest. meie seisukohast on oluline see, et et just väiksemate arenguprojektide rahastamine oleks äh, tagatud. oluline on see, et me toetaksime kohalikke omavalitsusi, vabaühendusi, kodanikuühiskonda. Musta mere äh, strateegia elluviimise äh, vastutust kannavad just nemad ja teisalt tuleb meil lahendamata konfliktide osas ja pidada silmas ka ennetustöö tähtsust, töötada välja varase hoiatamise süsteem. see puudutab ka konkureerivate infrastruktuuriprojektide eh, arendamist, näiteks South Streami konkureerivaid projekte, me peaksime stabiliseerima olemasolevaid võrgustikke ja samuti tuleks tähelepanu pöörata ka akadeemilisele valdkonnale, tudengite vahetusele, kõrgkoolide teadusasutuste koostööle Musta mere piirkonnas. kui need muudatusettepanekud leiaksid tee teksti, siis ma usun, et kogu raport liiguks samuti õigemas suunas. tänan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 me käsitleme tervet rida teemasid, mida omavahel lihtsalt lepitada ei saa. tegemist on väga keerulise piirkonnaga ja seetõttu on mõistetav, et raport on suhteliselt üldsõnaline. see muideks näitab, et Euroopa Liit ei suuda selle piirkonna kõiki probleeme lahendada. juhiksin tähelepanu veel ühele elemendile, mida raportis ei ole mainitud, aga minu arvates on see samuti väga oluline element selleks, et Musta mere regiooni riikidega sidemeid luua. ma viitan siin parlamentide vahelisele koostööle. on olemas selline asi nagu Musta mere regiooni parlamentaar, parlamentide vaheline assamblee, tegemist on organisatsiooniga, millel on kuidas seda nüüd korrektselt öelda, tegemist on siis organisatsiooniga, Äh, kus äh, mõtteviis on selline, nagu oli äh, minevikus nõukogude ajal. see organisatsioon on vägagi huvitatud koostööst Euroopa Parlamendiga. aga meie pole suutnud reageerida nendepoolsetele katsetele luua ad hoc delegatsioon kontaktideks selle institutsiooniga ma soovisin sõna võtta just nimelt sellepärast, et mõned aastad tagasi ma äh, vastutasin selle organisatsiooniga kontaktide eest ja nii palju, kui ma tean, viimasel ajal ei ole olukord suurt muutunud. seega näib, et tegu on äh, millegiga, mida me peaksime tegema, ma arvan, et meil on vaja paremat koostööd. et me võime siin ju nendest asjadest rääkida, aga tegelikkuses midagi ei muutu, aitäh. Merci, monsieur Vaigel. Vaigel järgmisena, palun. aitäh. mina olen seisukohal, et selle dokumendi pealkirjas on kõik juba ära öeldud. jutt käib Musta mere strateegiast tegemist on piirkonnaga, kus Euroopa Liidul on tõesti vaja kiiresti ja väga põhjalikku strateegiat. ainult niimoodi saame me kaasata Musta mere piirkonna EU selles, selles, selles piirkonda, kus Euroopa Liidul on mängida oluline roll. sellest saaks kasu nii Euroopa Liit kui maailm tervikuna. meie ülesanne on, on pisut kergem selles regioonis kui muudes maailma piirkondades, sellepärast et kolm Euroopa Liidu liikmesriiki on selle piirkonnaga väga hästi tuttavad, neil on institutsionaalsed kontakt, kontaktid ja see või, või aitaks meil saavutada meie eesmärki, milleks on selle regiooni põhjalik integreerimine ühiste väärtuste ümber, milleks on näiteks rahu, inimõiguste austamine, inimvaba, vabaduste austamine. ma arvan, et härra Uruguano raportis on paljudele asjadele väga palju mm, tähelepanu juhitud. tegemist ei ole mingi majandusprojektiga meid äh, ei huvita see regioon mitte sellepärast, et meil oleks seal ka ainult majanduslikud või mõned muud huvid. me soovime äh, levitada selles regioonis oma ühiseid väärtusi. seetõttu minu arvates on äärmiselt oluline, et see regioon, selle regiooni riigid annaksid oma panuse rahvusvaheliste konfliktide ja probleemide lahendamisse. eriti nende probleemide lahendamisse, mis, mida on võimalik lahendada üksnes äh, selle regiooni riikide abil. samuti tahaksin tähelepanu juhtida äh, veel ühele probleemile tegelikult ei olegi see pigem probleem, vaid, vaid puudujääk. nimelt äh, kultuuridevaheline, regioonidevaheline dialoog selles regioonis ei ole toiminud ja ma arvan, et seda tuleks arendada. selline dialoog võiks olla äh, üheks äh, koostöömudeliks ka teiste riikidega. ma olen nõus härra Kasakiga, kes ütles, et viisasüsteemi liberaliseerimine on midagi niisugust, mis võiks äh, tõhustada demokraatlikke protsesse selles regioonis. viisarežiimi liberaliseerimine on asi, mis äh, võiks äh, neid riike Euroopa Liidu väärtustele lähemale tuua. kui lubate, siis veel üks märkus see regionaalne algatus peaks peegeldama ka meie väärtusi, eriti neid väärtusi, mis on seotud õigusriigiga, rahvusvahelise õiguse austamisega ning inimõiguste austamisega, sealhulgas siis ka väljendusvabadus ja äh, ühinemisvabadus, aitäh! suur tänu! härra raportöör, härra Ungureanu saab äh, lõpetuseks sõna. suur tänu, härra esimees, äh, ma üritan teha lühidalt, kuigi märkusi esitada oleks nii paljuski. kõigepealt äh, suur tänu nende märkuste eest, mis tehti, arutelu on väga kõrge kvaliteetne. härra Kasak Inta arvamuse koostajana, teie sõnad on täiesti õiged ja kasutame teie arvamust igati ära. võtan arvesse ka kõik teie märkused ehm, Donau strateegiaga seoste osas, Nabucco osas, WTO raamistiku osas ehk siis teisisõnu, et WTO peaks laienema ka sellesse piirkonda. proua Koppa seisukohad inimõiguste osas ka väga tervitatavad, võetakse raportisse kindlasti sisse. väga selge sõnavõtt kõrgeauliselt härra Severinilt. tõesti, tuleb teatud teemat tõstatada, kui me räägime Euroopa, Venemaa, Türgi kolmnurgast siis ma olen täiesti nõus teiega, et äh, tõsi on, et äh, Venemaa ja Türgi on selle piirkonna suurjõud ja samas minu meelest ka ühtlasi kaks äh, suurprobleemi. ma olen täiesti veendunud, et kui Euroopa lähenemine lõpuks jalad alla saab, siis Venemaa de facto hakkabki mängima mm, peamist rolli psühholoogiliselt, aga tekib mul küsimus, et kas mitte teised riigid ei tunne ennast sellisel juhul, et neid äh, surutakse kõrvale, kui Euroopa Liit, Venemaa ja Türgi kuidagi äh, ametlikuks teevad oma kolmnurga. nüüd see Musta mere liit. jällegi äh, täiesti õige on, et tuleb sellest asjast rääkida, aga ma ei ole sugugi veendunud veel, et Vahemere Liidust on kujunenud midagi väga edukat. vähemalt tänaseks veel. ja selles kontekstis veel, et äh, me ei saa öö, äh, jätta vahele mõned sammud ja minna kohe Musta mere liidu loomisele, täitmata samas teisi ülesandeid äh, Musta mere sünergia osas. Äh, härra Severil on õigus muidugi, et Musta mere sünergiast ei piisa ja sellepärast me seda strateegiat äh, täienduseks välja kujundamegi. härra Kirillovi seisukohtadega mereturvalisuse kohta on täiesti õige, ohutuse kohta. ja härra Schultziga olen ka nõus, et rõhku tuleks panna arenguprojektidele kui ma õigesti aru sain, siis härra Sirjetš äh, rääkis parlamentidevahelisest koostööst. ja ilmselt räägib ta siis Papsekist. aga me ju viitame sellele oma esialgses tekstis. kui ma ei eksi, siis on see lõikes seitse tänusõnad ähm, ka härra Vaiglile, äh, tema märkused olid täiesti asjakohased. tõesti, tegelikkuse probleem on selles, et äh, Musta mere lähenemine Euroopa Liidu poolt pole olnud väga äh, vastav tegelikkusele ja seega olemegi alguspunktis praegu täiesti nõus olen aga ka seoses muudatusettepanekuga viisarežiimi parandamiseks. suur tänu! suur tänu, härra raportöör! tuletan meelde, et hääletame üheksandal detsembril neljapäeval ehk teisisõnu järgmisel nädalal. järgmine päevakorrapunkt Euroopa Liidu ja Liibüa raamlepingu läbirääkimised. meie raportöör on proua Gomes. ta jõuab äh, mõne hetke pärast kohale, täpselt viie minuti pärast äh, kell kuusteist kolmkümmend, nii et teeksin ettepaneku kergeks pausiks. réfléchir à ma phrase. Okay.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 Voilà, nous reprenons la, la séance. kallid kolleegid, jätkame. proua Komes on meiega liitunud ja ilma igasuguste viivitusteta annangi kohe sõna talle üle. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu, kallid kolleegid, et ootasite minu järgi nimelt olin ühe telesaate lindistusel ja ei jõudnud varem aga läheme siis teema juurde. see soovituse eelnõu, mille ma olen väliskomisjonile esitanud ja mis täna tuleb siis arutelule. ja ootan siinkohal siis kõikide fraktsioonide variraportööride seisukohti. selle dokumendi eesmärgiks äh, on kuidagi üritada asju mõjutada ja asjade käiku äh, kuidagi kallutada läbirääkimistel läbirääkimistel, mis äh, on siis praegu käivitatud komisjoni ja Liibüa ametivõimude vahel, vastavalt äh, läbirääkimistele, läbirääkimiste mandaadile, mida meie muuseas pole oma silmaga veel näinud, milline see mandaat on, kuigi me oleme seda mitu korda nõudnud, kuulda on, et mingisugune otsus selles osas on langetanud, langetatud, aga me ei tea, milline see mandaat on kuid vastavalt meie oma kontaktidele Liibüa ametivõimudega kirjutasin ma selle arvamuse soovituse siis kokku. aluseks olen võtnud äh, selle, äh, mis me saime teada novembri alguses äh, kolleegidega, kui käisime härra Panseri juhtimisel Maagrebi delegatsiooniga Liibüas sellel kohtumisel ja kindlasti härra Panseri ise täpsustab äh, seda kohtumist. alguses oli äh, arutelu veidi konarlik, aga lõpuks kujunesid need kohtumised äh, väga informeerivateks, meie olime suhteliselt teravakeelselt meelestatud nendel läbirääkimistel ja üks järeldus, mille võib teha, on see, et Euroopa Liit eh, ei saa eh, Liibüaga suhetest lahti öelda. me oleme Liibüaga juba eh, väga olulised suhted üles ehitanud, mitte ainult osades liikmesriikides, vaid ka Euroopa Liit tervikuna. ja Euroopa ja Liibüa vaheliste ühis, ühisalade hulk on väga suur kui me räägime näiteks kas äh, energiast või äh, pagulaste ja varjupaiga taotlejate kaitsmisest äh, ja vaatama peab siis seda, et kas meil on võimalik kuidagi julgustada Liibüat ka poliitiliselt kaasa tulema meie tegevusega ja et kuidagi äh, üritada lahendada probleeme, mis äh, selle piirkonna ees täna seisavad äh, seoses näiteks kliima soojenemisega ja nii edasi. Liibüa puhul on tegemist riigiga ja ütlen selle välja ka väga selgelt oma arvamuse soovituses, mis on suhteliselt omapärane riik, tegemist on ilmselgelt diktaatorlusega, kuid samas äh, on astunud meiega aruteludesse, on allkirjastanud osade meie liikmesriikidega kokkulepped Itaalia ja Prantsusmaaga ning millel on äh, väga tihedad suhted äh, mõnede teiste liikmesriikidega, peaasjalikult Maltaga ja seega ei saa me sugugi siis eemalduda äh, ja kujutada ette, et Liibüat ei ole, Liibüa on meie jaoks väga oluline äh, riik väga paljudes aspektides. kuid äh, nüüd peab leidma kuidagi õiged tasakaalustatud tingimused ja nõudmised, mille me esitame Liibüale ja mulle jäi mulje, et Liibüa on valmis meid ära kuulama üks kõige olulisemaid elemente on kindlasti see, et äh, ühest me peame lahti ütlema. nimelt, et äh, nõukogu liib, liib, loobuks sellest nõudest äh, tagasivõtulepingu osas mitte ainult sellepärast, et nad mitte kunagi ei oleks sellega nõus, Liibüa, nii nagu Türgi ei ole kunagi olnud nõus sellepärast, et muidu me nõuame ka ühtlasi asja, mis läheks vastuollu meie äh, seisukohtadega põhiõiguste osas, kuidas me saame nõuda, et riik, mis kasutab endiselt äh, surmanuhtlust, äh, mis ei vasta õigusriigi põhimõtetele, võtaks siis tagasi pagulased, riik, kus probleeme on ikka üsna mitu. teine element puudutab äh, nõudmist Liibüale, et nad allkirjastaksid ja ratifitseeriksid ähm, ÜRO äh, inimõiguste eriesindaja kohalolekule riigis. see on meie jaoks väga oluline, sellepärast et ÜRO inimõiguste volinik äh, mängib väga olulist rolli pagulaste ja immigrantide õiguste kaitses, me teame, et Liibüas on väga palju probleeme sellega Äh, inimõiguste erivolinik on seal tegutsenud juba mõnda aega, isegi kui nendel ei olnud konkreetset peakorterit, kuid äh, nad äh, visati siis paar kuud tagasi välja. kuid aruteludel Liibüaga on jäänud nüüd mulje, et nad on võib-olla siiski erivoliniku kohalolekuga nõus ja, ja et võib-olla antakse isegi siis äh, juriidiline staatus ähm, talle. nagu ma aru saan, Liibüa ja ÜRO äh, inimõiguste erivoliniku vahel on äh, arutelud käivitunud, kuid samas ÜRO-st kuulsin, et äh, see ei ole tõsi. meie jaoks on tegemist äärmiselt olulise küsimusega. me ei saa toetada äh, raamkokkulepet, äh, milles ei ole ette nähtud äh, inimõiguste voliniku äh, esindust Liibüas. Liibüa on allkirjastanud Aafrika Liidu pagulaste konventsiooni ja on võtnud endale sellega kohustuse teha koostööd pagulaste kaitseks üle, inimõiguste volinikuga loomulikult me esitame palju teisi nõudmisi inimõiguste osas, mille puhul ei tohiks me endale teha mitte mingisuguseid illusioone, et neid äh, Liibüaga äh, täidaks, aga meie surve on oluline reformideks ja Liibüas on äh, ka siselisi, sisemisi jõude, näiteks äri, kes, äriringkonnad, kes mõistavad, milleks neid reforme nendes valdkondades vaja on. meie jaoks muidugi on täiesti selge, et Liibüa jaoks on väga oluline küsimus viisade küsimus, enamus meie liikmesriike ei ole valmis äh, viisarežiimi muutma. tegemist on väga karmi režiimiga, kuid äh, edasiminek oleks minu meelest võimalik äh, viisa väljastamise tähtaegade osas. ja selles osas me oleme suhteliselt positiivselt meelestatud. ja lõpetuseks. Liibüa on olnud seni suhteliselt kõhkleval seisukohal Euroopa Liidu suhtes, kuid äh, tänu Benghazi äh, tegevuskavale öö, äh, osaliselt öö, on suhtumine Liibüa poolt muutunud, Ferrero Valdner, tollane volinik, samuti suutis siis tagada selle, et viis Rumeenia mettede said, Bulgaaria, Rumeenia, Bulgaaria mettede said vabaks ja nii edasi. Äh, Liibüa äh, tunnustab Euroopa Liidu jõupingutusi. Nad on pöördunud meie poole palvega seda koostööd laiendada ka teistes, äh, teistele aladele. see on väga oluline ja rohkem ma detailidest ei räägi, teksti võivad kõik ise lugeda Äh, üritasin äh, kokku kirjutada väga tasakaalustatud äh, arvamuse, me ei saa koostöös nendega, nagu ma ütlesin, lahti öelda. neljandik Liibüas elavatest inimestest on välismaalased tegelikult, kas võõrtöölised või siis riigis elavad välismaalased, nende elutingimused on praegu väga rasked sisserännanute suhtes ollakse suhteliselt äh, äh, negatiivselt meelestatud, ähm, sisserännanute osas kasutatakse sõna, mis liibüa keeles tähendab orjad, äh, see näitab väga hästi, mida see tähendab, võõrtööjõu kohta pole mitte mingisugust seadusandlust. meie eesmärgiks on nõudmised esitada, esitada väga kõrgeid nõudmiseid, kuid samas jätkata arutelusid Liibüaga ja see, seda vaimu kannabki siis see tekst, mis teie ees on suur tänu! kolleegid, kell äh, seitseteist viisteist peame selle arutelu äh, lõpetama, järgneb siis juba kinnine koosolek. praegu on nimekirjas neli sõnasoovijat, äh, kelle kõneaega ma pean kahjuks piirama. ja kõigepealt saab sõna härra Pantseri. Grazie molto brevemente, io concordo eh palju tänu, ma püüan teha lühidalt. ma nõustun kolleeg Kumešiga, tegemist on tõesti oluliste suhetega. siin on kõne all kolm olulist teemat tegemist on priviligeeritud partneriga, kui me räägime terrorismist, rändeküsimustest, julgeolekust äh, ja ohutusest tervishoiusektoris. me arvestame ka Lissaboni lepingu taustaga. me saame teha koostööd Liibüaga, me võime olla partneriks ja loomulikult me ei tohi Gaddafi väljapressimisele järele anda, see oleks väga suur viga. me ei saa alahinnata, kuivõrd keeruline on olukord selles piirkonnas praegu. lepingu väljatöötamisega on jõutud lõppfaasi. ma leian, et tegemist on siin hea soovitusega ja selle alusel on vaja, võimalik teha äh,, liikuda edasi ma tervitan Punase Risti esinduse avamist. E, mul on ka mõned ettepanekud. loomulikult on tegemist diktatuuririigiga. võib-olla aga ei olegi nii halb, kui me juba soovituses sellele ka viitame samas võib-olla võiks sõnastust leevendada ja leida mõne pehmema väljendi. siis, mis puudutab mm, keskuse avamist, siis mm, Punase Risti tegevus on väga oluline, väga palju on Liibüas nakkushaigusi, samuti puudutab see ka sisserändajaid Need on inimesed, kes võivad edasi liikuda ka Euroopasse, seetõttu tervishoid on väga oluline teema ja seda tuleks lepingus ka märkida. suur tänu, järgmisena härra Kasuliides, palun. suur tänu, härra esimees kõigepealt eh, lubage tänada proua Koomešit tema jõupingutuste eest eh, esitada see soovitus täna täiskok-, väliskomisjonile. üldiselt ma olen proua Koomešiga ikkagi nõus eh, ja seekord ka. vähemalt selles osas, mis puudutab seda, et Liibüaga tuleb säilitada kontakte, selles osas, mida ta ütles energiatarnekindluse osas, inimõiguste olukorra kohta, ÜRO erivoliniku kohta, aga põhimõtteliselt oleme me aga erimeelsusel selles osas, kas komisjon peaks peatama läbirääkimised tagasivõtulepingu osas ja et kas see peaks olema seotud raamkokkuleppega või ei. kõigepealt, härra esimees, ma ei saa aru, miks oli üldse vaja nii ülepeakaela äh, Äh, selle asjaga hakata tegelema, panna see kiirmenetluse alla. Äh, samas me ju teame, et jaanuarikuine läbirääkimiste voor ei saa olema viimane, neid on tulemas üsna mitu kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ja praegu läbirääkimiste rasked aspektid ei peaks sugugi keskenduma sellistele küsimustele näiteks nagu tagasivõtuleping kuigi Liibüa on valmis äh, oma kodanikke tagasi võtma, on nad siiski kategooriliselt äh, vastu sellele, et nad peaksid kolmandate riikide kodanike eest võtma vastutuse. samamoodi nagu teised äh, Vahemere riigid on seda teinud. komisjon ei ole sugugi veendunud, et Liibüa oma seisukohti lähitulevikus muudaks, kuid see siiski võib aset leida hiljem kui jäetaks need rasked küsimused siiski läbirääkimiste lõppvooru. ja siin ei ole võib-olla probleem nii palju Liibüa vastasseisust äh, alustada läbirääkimisi kolmandate riikide kodanike tagasivõtmise osas, vaid äh, probleemiks on siin ka Maroko ja teised. Need riigid, kes äh, praegu ütlevad, et need äh, viisalihtsustussüsteemid, mida naabruspoliitika idariikidele anti, tuleks äh, laiendada ka äh, naabruspoliitika lõunapoolsetele riikidele ja Vahemere Liidu liikmesriikidele. aga lisalihtsustusrežiim ei tähenda lisa, viisa tühistamise süsteemi. räägime me siin viisade äh, tähtaegade, andmise tähtaegade vähendamisest ja nii edasi. Liibüa on äh, nõukogu poolt äh, eraldi välja toodud kui äh, väga olulise väravana, mille läbi tulevad Euroopasse väga paljud illegaalsed immigrandid, nii nagu ka Türgi seda on, ja kevadisel tippkohtumisel need kaks riiki ka edas-, eraldi välja toodi nii et äh, me ei saa siin rääkida sellest, et kui Türgil ei ole kokkulepet, siis Liibüal ka ei peaks olema kokkulepet, aga kõigepealt me peaksime mõtlema siiski Maltale. Malta on see riik, kes peab vastu võtma äh, väga palju äh, immigrante, nad on väike riik ja asi ei ole mitte selles, et nad lihtsalt ei suuda neid menetleda, vaid äh, see on kujunenud ka demograafiliseks probleemiks. nüüd Itaalia. Itaalia sõlmis aastal kaks tuhat kaheksa Äh, sõpruskokkulepe, mis on viinud selleni, et jah, äh, Liibüast Euroopasse tulevate e-, ebaseaduslike immigrantide äh, hulk on vähenenud, kuid see ei ole sugugi vastavuses meie nõudmistega inimõiguste kaitse osas. ja seega, kui me nüüd nõuame tagasivõtulepingu alaste arutelude peatamist, siis see mitte ainult ei äh, nõrgestaks komisjoni läbirääkimiste positsioone, vaid tooks halva näite ka teistele Vahemere riikidele. ja minu meelest tuleks sellele asjale läheneda üldiselt, arutada seda äh, Vahemere Liidu kontekstis, kuivõrd see oli ju eesmärk algusest peale, sõlmida tagasivõtulepingut kogu Vahemere piirkonnaga. ja kui me räägime tagasivõtust ja kohe lõpetan, härra esimees, siis äh, me ei räägi ei varjupaiga taotlejatest ega pagulastest ega ka kaitset vajavatest inimestest. me räägime nendest inimestest, kelle puhul on täiesti selge, et tegemist on illegaalsete immigrantidega, aga nende inimeste puhul, keda ohustab surmanuhtlus Liibüasse tagasipöördumisel või, või piinamine või, või midagi muu taolist, siis, siis me võime muidugi loobuda nende tagasisaatmisest suur tänu. proua Flootho. suur tänu, härra esimees, et äh, te väga äh, lahke, lahkelt suhtute kõneaega. ma juba ette tänan teid selle eest, et te sama lahkust üles näitate ka minu suhtes. aga ma tahaksin toetada Anna Komeši äh, seisukohti selle raporti osas, kuid samas ma ütleksin, et lihtsam oleks äh, meil nendest asjadest rääkida, kui me teaksime, milline on äh, komisjoni mandaat nendel läbirääkimistel, aga seda me ei tea. Äh, kuigi meil on see õigus teada vastavalt uuele Lissaboni lepingule. tuleksin nüüd aga tagasi härra Panseri ja härra Kasuliidesse ähm, sõnade juurde mulle tundub, et tõlkes on tekkinud viga. ma lihtsalt ei kujuta ette, et minu kolleegid arvaksid, et Liibüa äh, Liibüas levivad äh, haigused on äh, tulnud äh, sisserännanutelt. tuletan teile meelde selle Bulgaaria meetodide juhtumi. tollal, kui ma Liibüas käisin ja see oli ju alles kaks, kahe tuhande viiendal aastal, mitte ma ei tea, mil, sadu aastaid tagasi. Äh, siis juba seal äh, me teadsime, et Liibüas on väga palju äh, immigrante ja nad rääkisid seal tõ-, tõsimeeli äh, et, et, et nad toovad Liibüasse igasuguseid nakkushaigusi ja lisaks sellele vastutavad veel ka üheksakümne protsendi eest kuritegude eest. see on ametlik Liibüa ametivõimude seisukoht. meie muidugi võtame neid kerge äh, äh, kõhklusega selliseid avaldusi aga proua Gomes rõhutas seda, et võib-olla peaks midagi konkreetsemat selles tekstis, rääkima ka, ka terrorivastasest võitlusest ja, ja rassismist, mis on levinud selles riigis, sellepärast et näiteks mustanahaliste suhtes ikkagi ollakse väga vägivaldsed, valdsed. Äh, härra Kasulides ütles, et äh, probleem ei ole äh, asüülitaotlejatega ja pagulastega, sellepärast et peaasjalikult need immigrandid on siiski majandusimmigrandid aga samas on siiski üsna mitu äh, juhtumit, äh, mis näitavad vastupidist, näiteks Eritrea juhtum, mille kohaselt äh, Liibüas väga paljud immigrandid peavad saama siiski mingisuguse väärika kohtlemise aluseks, mingisugune kaitse neil peab olema selleks, et neil oleks eh, siis juurdepääs varjupaiga taotlemisele. ja lõpetuseks selles tekstis siis veel nii palju, et eh, mida meil õnnestub ilmselt teha ja see saab olema ka meie muudatusettepanekute sisuks, oleks loomulikult eh, nõuda, et selle dialoogiga peaks kaasnema ka jõupingutused selleks, et olusid õigusriigi äh, kontekstis Liibüas siiski parandada, sellepärast et Liibüa, nagu proua Gomes ütles, on äh, diktatuuririik ja kui me räägime diktaatorlusest, äh, siis on väga raske äh, vabaühendustel kanda, kinnitada selles riigis ja kes võib-olla võiksid siis vastutada igasuguse koostöö hindamise eest, mida me üritame selle riigi valitsusega edendada võib-olla mitte ei peaks ütlema siin valitsus, vaid ametkond. homme toimub variraportööride kohtumine, sellest, seal räägime siis täpsemalt muudatusettepanekutest, kuid me peame muidugi rõhutama seda, et me oleme valmis Liibüaga koostööd tegema, aga samas äh, selle kõrval on ikkagi päris mitu sellist äh, punkti, kus meil on väga konkreetsed nõudmised esitada. suur tänu! proua Ojuland ma olen samuti nõus, et tegemist on väga hea raporti eelnõuga ja ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid juba on öelnud. mul on valmis äh,, mul on kavas esitada mõned pisemad muudatusettepanekud äh,. kuna ma ise olen elanud ka diktaatori režiimi tingimustes, siis ma saan väga hästi aru, kuivõrd keeruline on Euroopa Liidul arendada suhteid sellise riigiga, nagu seda on Liiba ma arvan, et me peaksime väga tõsiselt mõtlema sellele, äh, kuidas äh, luua Euroopa Liidu delegatsioon Tripolis, äh, kui me tõesti tahame tihedamaid suhteid ja kui me tahame läbi nend-, nende suhete Liibüat mõjutada, siis peaksime tõesti paluma sellise delegatsiooni loomist minu arvates on äh, väga oluline ka see, et kui Liibüa, Liibüa pool on tõesti tõsiselt huvitatud koostööst ja suhete arendamisest Euroopa Liiduga, siis nad äh, peaksid osalema ka Vahemere Liidu tegevuses. see tuleks ka väga selgelt raportis välja öelda ja loomulikult moratooriumi kehtestamine surmanuhtlusele ja teistele inim-, tuleb lõpetada inimõiguste rikkumine, seda on raportis juba piisavalt äh, jõuliselt mainitud nii et, et aitäh. Merci, <clears throat> madame d'avoir euh, suur tänu, proua Ojuland, et pidasite kinni ka kõneajast nii ilusti. Äh, paluksin, et äh, kaks ülejäänud kõnelejat teeksid sedasama, härra Mauro. Mm, palju tänu, ma sooviksin tänada proua Koomešit samuti äh, ma sooviksin äh, tänada kõikide kommentaaride eest. siin äh, on esile tõstetud kaks väga olulist punkti. kõigepealt see, et Euroopa Liit peab ähm, suhteid arendama. minu riik Äh, äh, on sõlminud lepingu, siin tekivad küll teatud vastuolud, aga ähm, me lähtume sellest, mida Euroopa, <clears throat> mida Euroopa Liit teeb. Äh, siin on öeldud, et Malta on nii väike, Malta kahtlemata ei suuda peatada rändevoogusid, samuti ka Itaalia ei saa kogu koormat enda kanda võtta. tegemist on väga keeruliste probleemidega seetõttu ma äh, näen, et siin võiks esitada veel äh, täiendavaid muudatusettepanekuid. meil äh, tuleb käsitleda Liibüat konkreetse üksikjuhtumina. Itaalial küll on omaette leping, aga see pärineb aastast kaks tuhat kaheksa ja, ja alati kõik Itaalia valitsused on püüdnud äh, sedasama äh, liini jätkata. Äh, nüüd aga tekivad probleemid. ÜRO omalt poolt, ÜRO pagulaste ülemvolinik saaks samuti anda oma panuse äh, siin oleks kahtlemata võimalik äh, seda teksti täiendada. Hacer dos comentarios relativo al fondo y otro relativo al procedimiento. En cuanto al fondo, quiero empezar por agradecer a la señora. mul on äh, mõned äh, lühikesed märkused, üks puudutab sisu ja teine menetlust. tahaksin tänada kõigepealt proua Gomesit suurepärase töö eest, see resolutsiooni eelnõu on tõesti suurepärane härra Mauro ütles, et tegemist on väga erilise juhtumiga riigiga, kus on selline eriline režiim võimul. mina tahaksin öelda, et mis minu fraktsiooni puudutab, siis meie fraktsiooni juht on väga selgelt juba välja öelnud, milline meie fraktsiooni seisukoht on. me toetame teid täielikult. proua Komes, ma tahaksin teilt Äh, kuulda äh, midagi selle äh, tagasivõtmislepingu peatamise kohta, tegemist on väga delikaatse teemaga. ma arvan, et selles küsimuses me peaksime olema järjekindlad, mitmed komisjonid on Maltat külastanud ja ma arvan, et meil on vaja sellist poliitikat, mis ei diskrimineeri ühtegi riiki, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Panseri, kui me tahame nii-öelda reaalpoliitikat kasutada, siis me peame arvestama sellise, sellega, milline olukord eh, koha peal valitseb. proua Koomes, eh, ma arvan, et eh, te võib-olla peaksite oma suhtumise raamlepingusse viima vastavusse suhtumisega tagasivõtmislepingusse. lõpetuseks, ma ei taha siin meie istungi ajakava ära rikkuda aga meie variraportöör, võib-olla tema suudaks sellest kõige paremini rääkida, aga mulle tundub, et see ajakava, mis muudatusettepanekute esitamiseks on, ei ole eriti hea, meil ei ole eriti palju aega. Äh, ma ütlesin, et ma ei taha asju keeruliseks ajada, minul endal ei ole plaanis ühtegi muudatusettepanekut esitada, aga ma ei tea, kas variraportöörid sellesse kõigesse nii väga soodsalt suhtuvad, nii et, et suur aitäh äh, proua Koometsile töö eest! Merci, je rappelle que le dépôt äh, suur tänu, kolleegid, tuletan meelde, et muudatusettepaneku tähtaeg on teine detsember proua Komes siiski segub. härra esimees, eh, suur tänu kõikidele kolleegidele mm, nende sõnavõttude eest, ma olen nõus sellega, et eh, põhimõtteline erinevus seisneb meil suhtumises tagasivõtulepingusse, aga sellest eh, me kindlasti räägime homme variraportööride kohtumisel. aga miks selline suhteliselt lühike tähtaeg sellepärast et tegemist ei ole raportiga. raport tuleb siis, kui raamkokkulepe on arutelul. mõte on praegu äh, oma seisukohta enne seda raamkokkulepet välja öelda, et mõjutada natukene siis jaanuaris aset leidvaid äh, lõpparutelusid sellepärast peame me siin natukene jõupingutusi tegema selleks, et äh, jaanuaris saaks täiskogus asja vastu võtta, kuid see loomulikult sõltub fraktsioonidest, kolleegidest, mina olen oma töö teinud, teie asi on nüüd äh, seda parandama hakata, läbirääkimisi pidada erinevate fraktsioonidega. Äh, mina isiklikult ei arva, et komisjon on valmis need läbirääkimised lõpule viima jaanuari lõpus aga vähemalt praegu nad nii väidavad. Äh, praegu juba on näha, et ilmselt asi päris nii ei lähe. suur tänu. suur tänu, no see tähendab seda, et muudatusettepanekud esimese tähtega on nii nagu kirjas, teine detsember põhimõtteliselt üheksandal detsembril peaksime need siis äh, vastu võtma, kui nüüd äh, mingisugustel poliitilistel põhjustel lükatakse kogu asi edasi. no väga hea, sellega on see osa istungist äh, läbi ja peatame hetkeks istungi. kolleegid, kes ei ole saanud õigust osaleda järgmisel kohtumisel, peavad lahkuma saalist, nimelt on tegemist kinnise koosolekuga nüüd edasi